on antud arutelu lõppenud. enne kui me liigume edasi järgmise arutelu juurde, lubage anda teada, et ECR-i fraktsioon on palunud muuta äh, komisjonide liikmeid ning äh, vastavate isikute nimed äh, pannakse kirja protokolli ning äh, kui, kui selle kohta märkusi ei tehta, siis loetakse